märkida, et koos äh, nõukogu presidendiga kirjutasime allõigusaktile vastavalt äh, kodukorra artiklile seitsekümmend kaheksa ning äh, selle pealkiri avaldatakse tänase istungi protokollis. nüüd lähme päevakorda.